puudub parlamendil vajadus otsustada temalt saadikupuutumatuse äravõtmise kohta ja see dokument edastatakse asjaomastele Rumeenia ametkondadele. EFTT, EFN ja ECR fraktsioonide poolt on esitatud taotluse nende liikmete nimetamiseks asjaomastesse komisjonidesse. Te leiate